nimekiri kinnitamiseni loetakse need nimekirjad kinnitatuks. päeva, lõplikus päevakorras, nagu see võeti vastu vastavalt artiklile sada kolmkümmend seitse kodukorras äh, esimeste konverentsi poolt, kes tuli kokku neljapäeval, kahekümne teisel septembril kaks tuhat üheksa, on te-, see lõplik päevakord on teile välja jagatud fraktsioonide nõusolekul teen ettepaneku viia päevakorda järgmised muudatused kolmapäeval täna mis puudutab suulisi küsimusi nõukogule ja komisjonile teenuste direktiivi osas, suuline küsimus O null üks null kaheksa kaks tuhat üheksa, mis puudutab äh, erialase kvalifikatsiooni direktiivi, on päevakorrast kustutatud. teiseks, proua Fajoni raport, mis puudutab kolmandate riikide nimekirja ja nende viisakohustust või selle puud- ja nende kodanike viisakohustust või selle puudumist Euroopa Liidu välispiir, välispiiride ületamisel, on lisatud koos aruteluga tänasele päevakorrale ja arutlus toimub pärast üheminutilisi sõnavõtte. kolmane, kolmas komisjoni avalduse pealkiri mis puudutab poliitilist olukorda Honduras'es, arvestades kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat üheksa toimuvaid valimisi, äh, muudetakse järgmiselt, selleks saab komisjoni avaldus poliitilise olukorra kohta Honduras'es. ja homme, neljapäev, tööhõive komisjoni resolutsiooni ettepanek, jah, te saate sõna pärast niisiis, ma loen ette homse päevakorra ja siis annan teile sõna neljapäeval, seega äh, tööhõivekomisjoni resolutsiooni ettepanek, mis puudutab Progress programmi aasta kaks tuhat kümme tegevuskava ning äh, valdkonnapõhiseid tegevusi, mis võeti vastu vastavalt artiklile kaheksakümmend kaheksa kodukorras, on lisatud hääletusele homme. kas selle kohta on märkusi, tundub olevat, härra Kasulides? praegu on olukord EPP does not agree. Äh, rahvapartei ei ole nõus äh, selle nime muutusega ning me ei ole nõus ka sellega, et pealkiri, mis puudutab kahekümne üheksanda novembri valimisi, et seda pealkirja tahetakse kustutada. valimiste aeg on äärmiselt oluline osa kogu arutelust ning me leiame, et see pealkiri peab jääma selliseks, nagu ta oli. selge. menetlus näeb ette, et kui päevakorra muudatuse kohta öö, äh, esitatakse vastulause, siis toimub hääletus. ma tahaksin teada, kas keegi öö, äh, toetab härra Kasuliidise seisukohta tahaksin ka kuulda, kes on selle vastu. ja pärast on teil võimalus hääletada. kui see osutub vajalikuks, vastasel korral võime kohe asuda hääletama. palun. aitäh ma tahaksin kõnelda selle ettepaneku poolt, sellepärast et lõppkokkuvõttes on selge, et läbirääkimised Honduras'es on läbi kukkunud, tegemist on ebaseaduslike valimistega ning kui ametis olev president eh, tuli võimule riigipöörde tulemusena, siis eh, minu arvates on juhatuse ettepanek igati sobiv väga hea. kas soovib keegi sõna? härra Petele. ma saan anda sõna ainult ühele kõneleja, ütleb eh, president. suur aitäh, esimees okay jaz se zelo zavzemam za to, da ohranimo dnevno. Eh, suur aitäh, ma sooviksin eh, toetada ettepanekut jätta päevakord muutmata. mina olin Rahvapartei delegatsioonis, mis Hondurast külastas, mul oli võimalus eh, hinnata olukorda koha peal ma usun, et oleks irooniline arvata, et novembrikuused valimised toimuvad sellepärast, mis juhtus juunis. Need valimised on välja kuulutatud juba pool aastat varem ning valimistel ei ole mingit seost nende poliitiliste sündmustega, mis leidsid aset pärast valimiste väljakuulutamist ja ma leian, et valimised, mis toimuvad kahekümne üheksandal novembril, on osaks lahendusest ja mitte osaks probleemist ma arvan, et äh, kõik need faktid äh, kõnelevad selle kasuks, et me peame säilitama päevakorra nagu on ja toetama Hondurase demokraatlikke arenguid. suur tänu, lugupeetud kolleegid, me kuulsime ära vastulause esitatud ettepanekule äh, fraktsioonide nimel, kuulsime ära ühe poolt, ühe vastusõnavõttu, nüüd me läheme hääletuse juurde. hääletame äh, päevakorra muudatust sellisel kujul, nagu ma selle esitasin ennist, ehk siis et äh, me kaotame et ära lausest äh, osa, arvestades kahekümne üheksanda novembri valimisi, kes on nõus, et see osa lausest kustutatakse? kes on vastu?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 presidendi ettepanekut, milleks oli muuta päevakorrapunkti pealkirja, kaotades ära lause osa, arvestades kahekümne üheksanda novembri valimisi. kes on selle poolt? kes on vastu? ma arvan, et me peame hääletust kontrollima. Gracias president, mul on üks protseduuriline küsimus. mul ei ole kaasas hääletuskaarti, sellepärast et meil ei olnud täna hääletus plaanis. niisiis, kas te saaksite äh, panna kirja, et ma hääletan selle poolt, et päevakord jääb selliseks, nagu ta praegu on, aga ma ei saa hääletada, kuna mul ei ole hääletuskaarti Colleghi, per tutti coloro che hanno lo stesso problema. lugupeetud kolleegid, eh, kellel on sama probleem? Eh, ma tänan teid, eh, ärge palun hakake sõna võtma, me kirjutame teie hääletuse eelistuse üles see kehtib protokolli jaoks, kuid mitte häälte lugemisel, ma pean ütlema kahjuks hääletuskaart peab alati olema kaasas, sest igal hetkel võib aset leida hääletus. Si vota, allora procediamo, adesso non è che possiamo fare un dibattito su questo. me ei saa arutelu korraldada sellel teemal, lugupeetud kolleegid. Teie märkus jääb protokolli, kuid me läheme nüüd hääleta, hääletuse juurde, kes on presidendi ettepaneku poolt? elektrooniline hääletus on alanud kes on poolt? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Votanti duecentocinquantadue favorevoli centonove. hääletas kakssada viiskümmend kaks poolt, sada üheksa vastu, sada nelikümmend kaks, üks erapooletu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 tegime pisut liiga kiiresti ja seega me teeme väikese pausi enne nõukogu ja enne nõukogu ava- ja komisjoni avaldusi.